kaheksandal septembril kaks tuhat viisteist katkendatud istungi uuesti alustatuks. protokollid ja vastu võetud tekstid kümnendast septembrist kaks tuhat viisteist on teie käsutuses, kas kellelgi on vastuväiteid?